Uh, järgmine päevakorrapunkt, uh, infotund, küsimused komisjonile ja esimene küsimus on proua McInnesi küsimus, kuid härra Higins uh, asendab proua McInnest täna siin, aga äh, volinik Andor saab sõna siis kõigepealt härra president, austatud parlamendisaadikud, kui Euroopa kaitstud päritolu nimetuste süsteem, kaitstud geograafiliste tähise ja garanteeritud traditsioonilise eritunnuse eh, toodete süsteem äh, sisse toodi, oli sarnaseid süsteeme juba osades liikmesriikides ja seega oli äh, geograafilise äh, tunnustuse andmine suhteliselt tavapärane süsteem. ja sellepärast on osades liikmesriikides väga palju registreeritud tooteid. samas aga oleme me näinud kasvavat huvi selle süsteemi järgi paljudes liikmesriikides. Äh, nimetuse registreerimine võtab üldiselt aastaid, peaasjalikult sellepärast, et taotleja peab täitma teatud spetsiifilised nõudmed, spetsiifid täitma ja siis need täitma liikmesriigi tasandil ja komisjoni tasandil. Nende spe-, spetsiifiliste nõuete ülevaade on kõigile kättesaadav ja ametlikes teadetes, ametlikus teadaandes siis ka kõik need nimetused avaldatakse ja siis võib vastutaotlusi esitada kuue kuu jooksul, kui neid vastuväiteid ei esitata, siis see nimetus kinnitatakse, kui esitatakse vastutaotlus, siis on kuus kuud osapoolte lepitamiseks kui äh, ei saavutata kokkulepet, siis komisjoni, alaline komisjon otsustab selle. ja sellepärast võtabki nimetuse registreerimine nii palju aega. teisalt aga, kui juba kord on äh, nimetus registreeritud, siis äh, on sellele suur kaitse ja rahvusvaheline tunnustus ning kindlasti saab kasutada see toode siis vastavat logo, ja sellest kasu lõigata. komisjoni eesmärgiks kindlasti registreerimisprotsessi kiirendamine ja ettepanekuid on tehtud kvaliteedipaketi äh, raames selles osas, selleks et äh, vähendada näiteks aega, mis läheb komisjonil taotluste läbivaatamiseks, praegu on see kuus kuud, tahaksime vähendada sellele kahele kuule. liikmesriigiti on olukord erinev, üsna tihti on see sõltuvuses, sõlt-, sõltub see sellest, kui palju on nimetusi liikmesriikides registreeritud, me tahame tarbijatele kvaliteetseid tooteid pakkuda ja, ja tahame seda süsteemi laiendada selleks, et mõistaksid tarbijad selle tähtsust. nüüd lisaküsimus äh, härra Higinsile, palun. suur tänu, härra president, lubage tänada voliniku selle vastuse eest, toiduainete märgistamine on äh, suhteliselt positiivne, kuid härra volinik on äh, tabanud märki paljudes küsimustes. kõigepealt see, et standardid erinevad mõneti liikmesriikides ja teiseks, kui kaua läheb selleks, et taotluse esitamisest kuni registreerimiseni kui üldse on eh, head näidet Euroopa bürokraatiamasinast, siis see seda kindlasti on. minu enda koduriigis eh, läheb viis aastat eh, Põllumajandusametil sellest hetkest, kui ma taotluse esitan, arvestades kriisi täna Saksamaal on toidumärgistumine väga oluline, meil on vaja suuremat kvaliteedikontrolli, nii et ma tõesti kutsuksin üles komisjoni et see aeg, mis läheb registreerimisele, oleks ikkagi oluliselt lühem, lühem. suur tänu! Äh, härra volinik, proua Materal on samuti lisaküsimus, äh, annaksin talle kohe sõna, saate korraga vastata mõlemale, proua Matera. suur tänu, härra president. ma tahaksin ka äh, osaleda kvaliteetse toidu debatil. viimasel nädalal on Itaaliat tabanud kahekümne miljoni euro suurune kahju, sellepärast et meie köögiviljad on jäänud müümata, peaasjalikult kurgid, eh, tänu eh, sellele ehek eh, katastroofile. ja väga paljud talunikud ei saa enam oma tooteid eksportida, kuna on seatud impordikeelud nii et komisjon, milliseid äh, samme te kavatsete astuda selleks, et toidu ja, ja köögiviljaturgu kaitsta ja milliseid meetmeid võtta selleks, et et igasugune ebaõige info bakteri leviku kohta jõuaks avalikkusesse ja ei hirmutaks ja ei ajaks paanikasse tervet äh, rahvastikku. räägime siin ju toidu kvaliteedist otseselt. volinik Andor, palun. härra president tahaksin esimesele küsimusele vastuseks öelda, et Euroopa Komisjon teab väga hästi, et eh, seda registreerimisprotsessi tuleb kiirendada, vastavasisulised ettepanekud on tehtud kvaliteedipaketi raames, nii nagu ma oma esimeses vastuses ka ütlesin. komisjoni ettepanekud hõlmavad endas eh, siis komisjoni järelevalvemenetluse aja lühendamist kuuelt kuult kahele kuule ning tahame kindlasti siis kiiremini saada äh, kõikide menetlustega ühele poole. kui Euroopa Parlament ja Nõukogu otsustavad komisjoni ettepanekud vastu võtta, siis äh, hoiatakse, hoitakse taotlejatel kokku vähemalt kümme kuud, äh, suisa aasta. ja siis teine küsimus mõistagi, nagu te teate, tervishoiuministrid tulid eile kokku, nad tegid omapoolsed soovitused, me oleme valmis neid soovitusi järgima ja loomulikult arvestades äh, ka seda, mida ütleb täna põllumajandusministrite erakorraline kohtumine. hetkel ma ei saa teile kahjuks rohkem detaile anda, kuid äh, need tulevad kindlasti. suur tänu, proua Haakin, kas teie küsimus puudutab täpselt sedasama küsimust, nii et palun. jah, teen lühidalt ja vabandan, et enne ei jõudnud ära kuulata komisjoni vastust. minu küsimus puudutab tõsiasja, et äh, tootjate seas on väga vähe teadlikkust osades liikmesriikides kogu selle süsteemi suhtes. kas komisjon on midagi teinud, et seda teadlikkust suurendada, mitte ainult tarbijate seas, vaid ka tootjate seas? suur tänu. härra volinik. härra president, äh, proua Haakin jah, tõesti, äh, liikmesriigiti on teadlikkus erinev eriti arvestades, see sõltub otseselt sellest, kui palju on neid registreeritud nimetusi liikmesriigis. Euroopa vahendid on täiesti kättesaadavad tootjate jaoks. üle üheksakümne miljoni euro on eraldatud viieteistkümneks teavituskampaaniaks perioodil kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme ja lisaks sellele tahaks komisjon uuesti üle vaadata põllumajandustoodete edendamise kavad ning sellel suvel peaks sellekohane roheline raamat tulema. see annaks meile võimaluse rääkida selle poliitika eesmärkidest veel korda ning äh, hinnata ka siis seda, millised on ootused äh, toodete kvaliteedi edendamise osas ning info äh, jaotamise osas selles valdkonnas. aitäh, järgmine küsimus, küsimus number seitse, küsimuse esitajaks on Jim Higgins, Higgins, teemaks on noorte tööpuudus, volinik Andor, teil on võimalus vastata. austatud president, austatud parlamendisaadikud, noorte tööpuudus on olnud komisjoni üheks suurimaks prioriteediks ka minu ametiaja jooksul. töökohtade puudus eh, eh, võib kaasa tuua noorte massilise lahkumise Euroopa Liidust ja, eh, või siis ka lahkumise oma liikmesriigist Ehm, see on muidugi üks osa eh, töötada vaba liikumise põhimõttest Euroopa Liidus. samas eh, noorte tööpuudus on ehm, kõrge, mõningates liikmesriikides on samas eh, töökäte puudus mõningates sektorites, mis oleks üheks vahendiks, kuidas tööpuuduse vastu võidelda, selleks et soodustada liikuvust. komisjon on välja töötanud terve rea meetmeid selleks, et noorte tööpuudust vähendada. toon mõned näited. me püüame edendada noorte liikuvust uue noortele suunatud kavaga, mida on omakorda toetanud ka Euroopa Parlament ja Nõukogu eesmärk on aidata noortel leida töökoht Euroopa tööturul, aidata tööandjatel värvata noori nii-öelda mobiilseid töötajaid meie eesmärgiks on olla nõuandva rolliga e, ning ka e, me finantseerime e, ka rahaliselt seda, et stimuleerida tööandjaid andma tööd noortele liikuvatele Euroopa tööotsijatele. meil on olemas ka noorte töögarantii meede selleks, et nelja kuu jooksul pärast üldharidusasutuse lõpetamist noored leiaksid tööd. Ehm, nii nagu austatud parlamendisaadik eh, on öelnud, eh, Saksamaal, Hollandis ja Austrias on noorte tööpuuduse määr suhteliselt madal. Eh, see on tänu laiahaardelisele kutsehariduse süsteemile nendes riikides, mis soodustavad noorte inimeste lõimumist tööturule kahe tuhande kümnenda aasta detsembri eh, teatis eh, koostöö parandamise kohta Euroopas kutsehariduse valdkonnas aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend on oluline Euroopa saavutus antud valdkonnas. siin on paika pandud eesmärgid ja meetmed, kuidas parandada kutsehariduse kvaliteeti ning kuidas muuta see eh, ligipääsetavamaks noortele ning kuidas see tagada kutsehariduse seos tööturu vajadustega. Ehm, tahaksime, tahaksin välja eh, tuua ka eh, eh, kampaania, millega alustati Ungaris kahe tuhande kümnendal aastal, mis on suunatud VKE-dele toetuse andmiseks, et nad võtaksid tööle just noori inimesi ja, ja mis on suunatud ka sellele, et stimuleerida noori looma oma ehm, ettevõtteid ja ettevõtlust arendama. austatud daamid ja härrad, need algatused, mida ma mainisin, nendele järgnevad kindlasti tõhusad sammud juba liikmesriikides, aitäh. härra Higins saab kõigepealt sõna, seejärel härra Semka ja proua Tikau. härra Papa-Nikolaule ja härra Kutšeerisele ma kahjuks sõna anda ei saa, kuna mul on võimalus anda äh, Äh, sõna ainult kolmele äh, lisaküsimusele. härra Higins, aitäh! Balti riigid, Iirimaa, Slovakkia, Kreeka on need riigid, kus on tohutult suur tööpuudus ja ka äh, meie riigis miljon inimest alla kahekümne viie aasta vanust kannatavad tööpuuduse all ning see osa noortest, kes sooviksid lahkuda riigist, on tohutult suur loomulikult need algatused, mida te mainisite, võivad olla abiks, aga kas need aitavad lahendada probleemi? samas me seisame silmitsi olukorraga, kus Euroopa elanikkond vananeb ja me ei saa endale lubada seda, et need hästi haritud, motiveeritud noored inimesed lahkuksid meie juurest. me peame eh, eh, lisaks nendele meetmetele, mida te mainisite, eh, vaatama, mida on tehtud äh, Saksamaal, Hollandis ja Austrias, et nendel tööpuudusega olukord nii halb ei ole ja kasutama neid äh, häid praktikaid, mida nemad on rakendanud. nii et me peame äh, hoidma oma noored kodus, harima neid, sest kui nad ei ole tööl meie tööturgudel, siis nad liiguvad edasi Austraaliasse, igale poole mujale. aitäh, tahaksin kolleegidele meelde tuletada, et täiendava küsimuse aeg on kolmkümmend sekundit härra Zemke, palun. Otóż chciałem bardzo podziękować. E, ja mam, panie komisarzu, pytanie nieco e, innego. Aitäh. Minul on e, pisut teistsugune küsimus volinikule. Volinik rääkis meetmetest, mis on välja töötatud selleks, et võidelda tööpuuduse vastu, aga volinik ei rääkinud mitte midagi ühest kõige tõhusamast võimalusest mille abil mõned liikmesriigid võiksid võtta vastu või aktsepteerida neid kvalifikatsioone, mis on omandatud teistes liikmesriikides, mis on saanud kvalifikatsiooni kutsetunnistuse vastastikuse tunnustamisega? proua Tikao. aitäh! noorte kõrge tööpuudus tähendab seda, et investeeringud, mis on tehtud noorte inimeste haridusse, lähevad raisku, kuna noored lahkuvad lihtsalt Euroopa Liidust, seetõttu tahaksin küsida teilt, volinik, arvestades seda, et noorte kooli pooleli jätmine Portugalis on jõudnud juba neljateistkümne, kuueteistkümne protsendi peale, siis milline saab olema tööpuuduse määr viieteistkümne aasta pärast näiteks, mida te kavatsete teha, et olukord ei halveneks, volinik saab sõna. Äh, austatud president, austatud parlamendisaadikud, ma tõin välja ju meetmed, mis on niigi kirjas äh, strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja äh, mille osas on mitmetes liikmesriikides astutud juba samme, et neid ellu rakendada kooskõlas komisjoni programmidega. tõsi on ka see, et komisjoni jaoks on tegemist valdkondadevahelise küsimusega on ähm, teisigi Euroopa algatusi, mis ähm, äh, avaldavad ähm, mõju äh, tööpuuduse vastu võitlemisele. täna näiteks me avaldasime äh, konkreetsed soovitused liikmesriikidele, liikmesriikide lõikes selle kohta, kuidas oma hariduspoliitikat reformida ning kuidas parandada oma haridus- ja koolitussüsteemide tõhusust selleks, et äh, paremini äh, koordineerida äh, hariduse ja koolituse sisu tööturu vajadustega ning lõppkokkuvõttes sellega parandada noorte inimeste tööhõivevõimalusi paljudes riikides, riikides nagu Hispaanias ja Portugalis, kus olukord on raskem ja kus reformidega viivitati või, või, või reforme viidi liiga hilja ellu, ka eh, nende riikidel tuleb hakata olulisi samme astuma. ja mis puudutab meie algatusi, siis me eh, loomulikult pöörame tähelepanu ka diplomite ja, ja kutsekvalifikatsiooni vastastikusele tunnustamisele, mis muudab Euroopa tööturu läbipaistvamaks ja tõhusamaks ning pakub rohkem ja paremaid võimalusi mm, tööd saada kui varem. tahaksin rõhutada ka seda, et paljud meetmed Eh, saavad toetust Euroopa eh, sotsiaalfondist, aga siin ma mainiksin ka uut eh, mikrofinantseerimisrahastut, mis näeb ette vastavad programmid, mida on võimalik kasutada selleks, et edendada FIE-de tegevust ja ettevõtluse alustamist. nii et kõike seda kindlasti võetakse arvesse loodetavasti ka tulevases mitmeaastases finantsraamistikus ja vastavates ettepanekutes ja ma olen täiesti kindel, et antud valdkonnas parlament toetab meie poolt välja pakutavaid samme. The... aitäh, nüüd jõuame küsimuse number kaheksa juurde, mille on esitanud härra Papa-Nikolau teemaks on migratsioon ja Schengeni ala, vastav volinik Malmström. suur tänu, härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, härra Papa-Nikolau küsimus puudutab nagu ka viimast esitatud küsimused äh, Schengeni perspektiivi ja sisserändekriisi. kõigepealt vastaksin teile, härra Papa-Nikolau. me enne rääkisime härra Coelho raportist ja vajadusest Schengeni süsteemi kaitsta kui ühte suurimat edusammu Euroopa Liidus. tõesti, vaba liikumine on üks suuremaid saavutusi Euroopa projektis ja üle ühe koma kahekümne viie miljardi turisti tuleb igal aastal Euroopa Liitu ning äh, vaba liikumine on kohe kindlasti ka väga hea siseturu kasvu parandamiseks. nii et äh, komisjon soovib toetada Schengenit, me soovime süsteemi üle vaadata, nii nagu me selle ettepaneku juba enne jõule tegime, me tahame reegleid selgitada, paremaks muuta, selleks, et meil oleks koordineeritud äh, tegutsemine eriolukordades, näiteks siis, kui äh, mõnel liikmesriigil on raske oma piiri kaitsta. me peaksime ennetavad olema. me peaksime järelevalvesüsteeme parandama selleks, et säilitada vastastikust usaldust liikmesriikide vahel ja liikmesriikide valmidust äh, tõhusalt reageerida ning äh, säilitada siiski piirideta ala tuleb minna rohkem kohale ja vaadata, kas Schengeni kriteeriumitest peetakse kinni. ja seega komisjon teeb soovitusi liikmesriikidele vigade kõrvaldamiseks. usaldus liikmesriikide vahel vähendab ka kahepoolsete algatuste arvu, näiteks eh, kas eh, politseikontrollide sisseviimist või piirikontrollide sisseviimist Schengeni vaim on usalduse ja solidaarsuse vaim. on väga tähtis, et Euroopa Liit näitaks solidaarsust nende liikmesriikide osas, mida sisseränne kõige rohkem puudutab ja millel on vaja rahvusvahelist kaitset. solidaarsusel on mitmeid vorme, abi andmine näiteks siis, kui sisepiiridel on probleeme, Frontexit võib kasutada ka need äh, Kreeka-Türgi piiril kasutatud äh, kiirreageerimisüksused olid väga heaks näiteks selle kohta, et liikmesriigid on valmis abi andma. meil tuleb ka igapäevast koostööd riiklike ametiasutuste ja piiri valveasutuste vahel, Eurosuri vahel parandada. seda on kahe tuhande kaheksandast aastast välja arendatud ja komisjon on tegemas õigusloomelist äh, ettepanekut äh, selle jaoks veel sellel aastal me, solidaarsus tähendab ka rahalist solidaarsust, meil on raamprogramm äh, sissevoogude si,, sisserändajate voogude haldamiseks seda Euroopa Liidu tasandil ja me tahame tugevdada solidaarsust liikmesriikide vahel. jah, meil on praegu siin nõuandemenetlus, meil on probleeme eelarvekärbetega, kuid te võite olla kindlad, et ka sellesse fondi jätkub raha nii praegu kui tulevikus. Need liikmesriigid, kus sisserändesurve on kõige suurem, ja millel on Euroopa Liidu välispiirid, peavad saama äh, rahalisi hüvitisi selleks, et kaitsta kogu Schengeni ala huve. vastutuse jagamine, õiglane jagamine äh, eriti nende riikide jaoks, millel on vaja, on väga tähtis, on väga tähtis, et äh, Äh, rahvusvahelise kaitse otsused võetakse vastu nõukogus ja seal on väga tähtis liikmesriikide tahe. liikmesriigid ei ole praegusel hetkel sellist lähenemist toetanud. üks erand on küll pilootprojekt, äh, see puudutab Maltat ja isikute kaitset meil toimus ka konverents selles küsimuses ja liikmesriikidele anti kolmsada kohta, nii samamoodi nagu ka assotsieerunud riikidele. see kõik on suurendanud solidaarsust, tahaksin tänada kõiki neid riike ja ma loodan, et koostöö tulevikus ka jätkub. suur tänu, härra president, vabandust, et võtsin nii pikalt sõna, kuid see puudutab ka hilisemaid küsimusi. suur tänu, ütleb härra president härra Papa-Nikolau ja siis järgmine lisaküsimus. suur tänu, proua volinik. suur tänu, proua volinik. olen teiega täiesti nõus ka mina arvan, et parlament toetab teid, see tuli ka meie eelnevas arutelus väga selgelt välja, kui me rääkisime Rumeenia-Bulgaaria liitumisest euro Schengeni alaga. Äh, kuid te teate, et nõukogus on vaja ühehäälsust äh, Rumeenia ja Bulgaaria liitumiseks. Te rääkisite usaldusest. jah, me soovime alati usaldust suurendada. Taani, kas Taani kavatseb ka sellele resolutsioonile alla kirjutada, kas ta on teie otsustega nõus? siis te rääkisite sellest uuest mehhanismist ja nõukogu kohtumisest. kas te soovite vastut-, äh, usaldust suurendada selle uue mehhanismi kaudu, minu teada äh, et teil on seal mingid artiklid, millega on võimalik seda vastutust tugevdada. suur tänu, nagu öeldud, kolmkümmend sekundit on aega lisaküsimuseks. Formulera... proua volinik, Euroopa Komisjon tahab järgmisel kuul teha ettepaneku finantsraamistikuks aastateks kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kakskümmend kuidas soovib volinik äh, leida vahendeid äh, toetamaks neid liikmesriike, kus sisserändesurve on kõige suurem? Mm, kas äh, te olete mõelnud ka sellele, et majanduslik sisseränne võib suurendada, ehk et kuidas te kavatsete rahastada näiteks naabruspoliitikat selleks, et me saaksime naabruspoliitika kaudu hoolitada selle eest, et sisserändevood ei suureneks? suur tänu, proua volinik! suur tänu! vastutus tuleb ära teenida, seda ei saa kunagi nõuda. ja meil on alati võimalik vastutust suurendada liikmesriikide vahel, kui me haldame Schengenit paremini. meil on vaja sõltumatut süsteemi Euroopa Liidu tasandil selleks, et võimalikult vara identifitseerida probleeme ja nõrku kohti Schengeni süsteemis ja meil peavad olema ka meetmed, kuidas aidata raskustesse sattunud liikmesriike. ja ma loodan, et niimoodi on meil võimalik ka usaldust suurendada. kallis parlamendisaadik, jah, me räägime praegu raamistikust, nii et mul ei ole teile võimalik praegu numbreid anda, aga me üritame Äh, Frontexi sõltumatust ja vahendeid suurendada, me üritame leida vahendeid selleks, et liikmesriigid saaksid äh, parema juurdepääsu vahenditele, võitlemaks sisserände probleemide vahele, mis puudutab siin piirikaitset, äh, varjupaigataotlusi ja nii edasi. meil tuleb siin teha tõesti vahet tavaliste sisserändajate ja rahvusvahelist kaitset vahendavad vajavate isikute vahel. Te teate, et äh, nõukogul on ka oma ümberpaigutamisprogramm ja ma arvan, et komisjon võib ka vaadata, millised on meie võimalused rahastada ja aidata ka meie lähinaaberriike, meil on siin partner äh, programmid nii illegaalsete tavaliste sisserändajate kui ka rahvusvahelist kaitset vajavate isikute jaoks. jah, siin on vaja väga palju poliitilist tahet, ka natukene lisavahendeid ja ma üritan anda endast parima selleks, et see probleem, mis on minu valdkonnas, ka lahendada. suur tänu ja nüüd üheksas küsimus härra Posseltilt Kosovo kohta. Teil on sõna, proua volinik härra president, äh, austatud saadikud, härra Posselt. komisjon äh, on pidevalt asunud jälgima kõiki samme, mida Kosovo ametkonnad on teinud selleks, et täita viisavabastusdialoogi nõuded ja see dialoog avada. me oleme alati öelnud, et on kaks olulist küsimust, mis on lahendamata selleks, et see dialoog saaks alata äh, tagasivõtmispoliitika usaldusväärsus ning Euroopa standarditele vastavus tagasivõtu seadusandluse rakendamine ning bilateraalsed tagasivõtulepingud Euroopa Liidu liikmesriikidega peavad äh, hoogsalt äh, sõlmitama. Kosovos äh, on käinud kaks meie missiooni juunis ja detsembris eelmisel aastal selleks, et hetkeolukorda hinnata integratsiooniprotsessi kohta ja need hinnangud on öelnud, et palju on saavutatud, kuid palju on veel teha ning me oleme praegu Kosovo valitsusega pidevas dialoogis eh, selleks, et aidata neil siis viimased sammud ka astuda. ning eh, kindlasti tuleb tagada edasiminek ka munitsipaaltasandil meieni on jõudnud äh, regulaarsed ülevaated olukorra kohta Kosovos, olen kohtunud vastutavate ministritega ja kui kõik elemendid on paigas, siis oleme valmis äh, saatma Kosovosse uue lähetuse, et näha siis juba, mis samme tuleks edasi astuda selleks, et viisavabastusdialoog äh, saaks pihta hakata. me ei ole veel selle punktini jõudnud, kuid Kosovo on teinud suuri edusamme ja me teeme valitsusega väga tihedat koostööd selleks, et neid aidata kogu selles protsessis. suur tänu, härra Pus-. Posselt, teil on sõna lisaküsimuseks, palun. proua volinik, suur tänu selle väga hea vastuse eest. tahtsin teie käest veel küsida, kas teie arvates on võimalik, et see operatsioon veel sellel aastal Kosovosse läheb või te ei oska üldse olukorda hinnata ja kas poleks üldse mitte tähtis, et selline väike riik mida me nii palju oleme toetanud ja et sealse riigi noored inimesed saaksid ka võimaluse Euroopat tundma õppida. väga kontraproduktiivne on need inimesed sinna lukku jätta. ma tean, et tõesti on väga tore piir avada, aga kas te tõesti näete mingit võimalust, et see operatsioon veel Poola eesistumise ajal toimub? proua volinik, jah, härra Bossalt, ma olen teiega täiesti äh, nõus, me peaksime kõik tegema selleks, et Kosovo ei oleks isoleeritud väike saar selles piirkonnas. me üritame kindlasti selles piirkonnas viisatakistusi, e-, tõkkeid eemaldada ja Kosovot ei jäta me üksi, kuid praegu on asi nende ametkondade kätes ja kui nad annavad meile signaali, et nad teinud kõik, mis nendelt on palutud, siis me oma missiooni sinna ka saadame. nii et asi on nende kätes aga mitte mingisuguseid ajalisi piiranguid me ei ole seadnud endale või tähtaegu seadnud, nii et äh, ainult edu korral teeme seda. ja nüüd kümnes küsimus, härra Mitchell'i küsimus, võitlus kurjategijate internetikasutuse vastu, teil on sõna, proua volinik, kui te olete valmis. palju tänu, austatud president austatud parlamendisaadikud, küberkuritegevus on üha suuremaks ohuks. meie ohuanalüüs näitab, et kurjategijad tegutsevad üha aktiivsemalt küberruumis, seetõttu on komisjon näinud ette mitmeid meetmeid selleks, et suurendada küber julgeolekut ning tulla toime küberkuritegevusega. me oleme oma dokumentides äh, teedekaardi välja töötanud ja meil on ka digitaalse arengu tegevuskava ning meie eh, sisemine strateegia võitluseks eh, küberkuritegevuse vastu, mis on üheks meie prioriteediks, mille kallal me kavatseme tulevikus tööd teha. möödunud aastal me esitasime kaks eh, õigusakti eelnõud, üks puudutab direktiivi lapspornograafia vastu võitlemiseks ning direktiivi eelnõu küberkuritegevuse, küberrünnakute kohta, ka selles osas toimusid arutelud teie ja nõukogu vahel ja, ja ma tean, et me peame astuma veel olulisi samme, et see vastu võtta. Need, need on need sammud, mida me oleme ähm, astunud selleks, et küberkuritegevuse vastu võidelda. me oleme ka ähm, nii-öelda teavitanud inimesi, kuidas turvaliselt kasutada Internetti küberkuritegevuse raames teeme koostööd ka rahvusvahelisel areenil, meil on töörühm loodud Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel möödunud aasta novembris, mille raames on toimunud mitmeid ekspertide tasandi kohtumisi ning järgmisel Euroopa Liidu USA tippkohtumisel novembris antakse ülevaade tulemustest. meil on olemas ka küberkuritegevuse keskus, kus koordineeritakse Euroopa Liidu tasandil äh, Ähm, Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide poolt tehtavaid äh, samme võitluses äh, küberkuritegevusega. Äh, internet on ja küberkuritegevus on kiirenevalt, kiirelt arenev ning sellest on saanud nii-öelda massiline kuritegevusliik ja seetõttu me peame ühis, ühiselt tegema tööd ja jagama omavahel ka luureteavet selleks, et probleem lahendada kui on tõendeid selle kohta, et organiseeritud kuritegevus on liikunud üha rohkem internetti, siis meil on vaja ühesuguseid avastamismeetmeid ning kohtu alla andmise meetmeid eh, ning loomulikult meil tuleb parandada omavahelist koordinatsiooni. lõpetuseks, kümme aastat tagasi eh, Euroopa Nõukogu Budapesti konventsioon kuri, küberkuritegevuse kohta kirjutati alla ja kümme aastat hiljem endiselt paljud liikmesriigid, neli liikmesriiki ei ole seda ratifitseerinud, nii et me astume samme survestamaks liikmesriike, kõiki liikmesriike, et nad ratifitseeriksid vajalikud õigusaktid, et võidelda selle nähtusega. aitäh, sõna saab härra Mitchell. aitäh, härra president, aitäh ka volinikule vastuse eest. on inimesi, kes Mm, ütlevad, kui kerge on neil internetis kuritegevusega tegeleda, inimkaubandusega, narkokuritegevusega, see hulka kuuluvad ka röövid, vargused ja nii edasi ja nii edasi. kõigest sellest on räägitud Facebookis, kus kiideldakse sellega, mida, mil-, milliseid kuritegevusi on toime pandud ja samas äh, Eh, miks mitte komisjon või asjaga tegelevad inimesed eh, ei pööra sellele tähelepanu ja mida, eh, mida nii-öelda rohkem ignoreeritakse seda, mis toimub näiteks Facebookis ja millest seal avalikult räägitakse, seda julgemaks kurjategijad lähevad. miks mitte pöörata tähelepanu sellele, millest internetis räägitakse? proua Tikao, kolmkümmend sekundit, aitäh, härra president suur tänu, äh, küberrünnakute arv järjest suureneb, ohvriteks on äh, kas institutsioonid, üksikisikud või Euroopa Liidu institutsioonid. Euroopa Liit peab kindlasti oma strateegiat tihendama selleks, et äh, äh, interneti kurjategevuse, kuritegevuse vastu astuda Euroopas peaks olema spetsialiseeritud lähenemine selle jaoks, milline on komisjoni kava? aitäh, jah, tõepoolest, ütleb proua volinik, volinik, tava kuritegevus on liikunud internetti, kuna eh, internetist on kasu, aga interneti kaudu aidatakse ka kaasa erinevatele kuritegevusliikidele nagu identiteet, vargus ja nii edasi. ja võid olla kindlad, et me hoiame väga tihedalt silma peal kõigel sellel. Europol hiljuti äh, on tõesti saavutanud edu selles osas, et avastada piiriülesed kuritegelikud rühmitused, kes on tegelenud kas või lapspornograafiaga või, või narkokaubandusega ja nii edasi interneti teel. nii et loomulikult me peame koordineerima tegevust, jagama statistilisi andmeid, informatsiooni Euroopa Liidu tasandil kõikide agentuuride vahel, kes tegelevad eh, sellise kuritegevuse vastu võitlemisega ning üheskoos eh, püüdma leida ka lahendusi probleemidele. meil on kavas äh, teostatavusuuring äh, läbi viia selleks, et aastaks kaks tuhat kolmteist luua äh, küberkeskus äh, selleks selliseks hoiatus- ja toetuskeskuseks, mis toetab ja täiendab liikmesriikide vastavate küberkeskuste tegevust. et meie tugevalt toetame seda mõtet ja, ja me usume, et ka Europol ähm, ning teised asutused annavad endast parima selleks, et võidelda selle üha suureneva kuriteoliigi vastu. Uh, aitäh, need küsimused üksteist ja kaksteist eh, proua Ladfordi ja eh, proua Eleni Kopa kohta, üks puudutab Schengeni hindamist ja võimalikku peatamismehhanismi, teine Schengeni lepingu rakendamist. volinik, palun, sõna on teil. aitäh, võtan mõlemad küsimused üheskoos, kuna nad puudutavad ühte ja sama teemat ning eh, puudutavad väljakutseid, kuidas oleks võimalik Schengeni ala edasi arendada ning hinnata olemasolevat toimimist. osaliselt ma juba mainisin, kui ma eh, vastasin sellele küsimusele, kui ma vastasin härra Papa-Nikolau küsimusele. Eh, proua Ladford on avaldanud eh, hirm, hirmu, et need Schengeni hindamise mehhanismid ja arutelud võivad osutuda väga pikaks ja kulukaks ja et, et arvatakse, et sisepiiridel kontrolli taastamine oleks odavam. Mm, Schengeni Eh, eeskirjade rikkumist kindlasti ei saa taluda, aga üks element ei välista teist, meil on kavas eh, käima lükata ka paralleelne lähenemisviis. komisjon seisab jätkuvalt hea selle eest, et Schengeni reeglitest peaksid kõik ühtemoodi kinni. Eh, meil on vaja ellu rakendada kindlasti praegu kehtiv seadusandlus ja ma olen täiesti kindel, et praegune seadusandlus suudab toime tulla suure enamuse probleemidega Eh, mis meie ees seisavad ning eh, meil on kavas eh, liikmesriikidega konsulteerida selleks, et eeskirju selgemaks muuta, andes uusi suuniseid välja ning juhendeid, tagamaks Euroopa Liidu seadusandluse ühetaoline rakendamine, mm, selleks kavatseb komisjon kindlasti kasutada kõik töövahendid, mis meie käsutuses on. samas kavatseme tähelepanu pöörata ka ennetusmeetmetele ning antud kontekstis äh, käivad meil läbirääkimised komisjoni, parlamendi ja nõukogu vahel selleks, et välja töötada tõhusam hindamissüsteem Schengenile ning hetkel me kaalume võimalust äh, seda hindamismehhanismi äh, täiendada selleks, et suurendada vastastikku usaldust ja tagada ühetaoline eeskirjade rakendamine. mis puudutab Taani plaani sise piiridel kontroll taastada, nii nagu proua Kopa ütles, jah, tõepoolest komisjon pöördus kohe Taani peaministri poole, märkides, et komisjoni esialgne hinnang eh, tekitas eh, olulisi kahtlusi eh, selle kohta, kas mitte sellega ei rikuta väga paljusid Euroopa Liidu rahvusvahelisi seadusi selleks, et süstemaatiline kontroll Euroopa Liidu mm, sisepiiridel taastada, Ehm, nii nagu Taani soovis, me analüüsime Taani ettepanekuid ning temapoolsed ettepanekud. proua Kopa küsis ka seda, kas komisjonil on kavas läbi vaadata ehm, ehm, põhimõte, mille kohaselt see liikmesriik, kuhu sisenetakse, kannab ainuvastutust ebaseaduslike sisserändajate eest. et eh, vastavad isikud nii-öelda eh, tuleb saata sellesse riiki, kus, eh, kus isik kõigepealt eh, riigi sisenes, see on see nii-öelda Dublini määrus ja kas, kui isikul on õigus esitada taotlus ka mõnele teisele riigile selleks, et varjupaigataotlust saada. Mm, komisjon on oma ettepanekus Dublini määrus läbi vaadata, seda põhimõtet ei, muuta ei kavatse ja Euroopa Parlament äh, avaldas suurt toetust äh, sellele oma äh, ettepanekus mais kaks tuhat üheksa ning ka möödunud aasta novembris libekomisjonis. esimene lisaküsimus paranes Ladfordilt, palun. aitäh, president, palju tänu ka volinikule. loomulikult mul on väga hea meel kuulda, et te taas kord rõhutate Äh, seda, kuivõrd oluliseks te peate Schengeni ala säilitamist. minule teeb muret see, et kõigele vaatamata on jäänud mulje, näiteks möödunud nädalal äh, oli artikkel Finans-, Financial Timesis, kus öeldakse, et Schengeni ala lahen-, laguneb, eurotsoon laguneb et inimestele on jäänud vale mulje, mulje, et Euroopa Komisjon ei ole üldse mures selle üle, et, et sisepiiridel taas kontroll taas kehtestatakse ja tundub, et komisjon pöörab pigem tähelepanu komisjoni institutsionaalsetele õigustele ning mitte nii-öelda olukorrale praktikas, kas või võimalustele rikkumismenetlus rakendada ja ma viitan ka siin sellele kirjale, mida komisjon saatis eh, Taani peaministrile. proua Kopa, palun. suur tänu proua volinik, suur tänu teile nende selgete sõnade eest ja suur tänu ka selle eest, mida te eelnevalt ütlesite nende meetmete kohta, mida liikmesriigid peavad sisserände osas vastu võtma. on täiesti selge, et äh, Dublin kaks määruse puhul teatud riikides, nagu ka minu koduriigis äh, Kreekas, on suurem vastutus, sest välispiir, Euroopa Liidu välispiir on meie riigis ja üheksakümmend protsessi, protsenti sisserändajast jõuab äh, meie riiki tegemist on olukorraga, millega me ei saa leppida, me ei saa selle rändajate hulgaga hakkama. nii et äh, me palume veel kord, et see asi veel kord üle vaadatakse, mõeldes, mis on toimunud viimasel ajal. suur tänu, järgmisena härra Papa-Nikolau, kolmkümmend sekundit, palun. suur tänu, proua volinik, teie ka juba eelnevalt olete väga palju rääkinud solidaarsuse põhimõttest ja sellest, et koorem tuleb õiglaselt jagada. Te väga õigustatult viitasite ka sellele, et sisserändajate põgenike osas tuleb veel kord läbirääkimisi pidada. ja me nüüd tõesti ootame mingit uut programmi algatust. tahaksin teie käest teada, kas komisjon on nüüd avaldamas teatist selle uue programmi kohta. nüüd kahe, Dublin kahe määrus, toetan seda, mida ütles proua Koppa Pro Prantsusmaa saadab inimesi Kreekasse tagasi, ka Saksamaa tahtis seda teha. inimõiguste kohus mõistis meid süüdi ja see kõik toimub Dublin kaks määruse raames, nii et seda määrust tuleb muuta selleks, et me saaksime olukorraga hakkama. suur tänu ja nüüd saab sõna proua volinik. suur tänu, härra president Äh, mul on väga kahju, kui on jäänud äh, petlik kujutelm selle kohta, mida komisjon äh, soovib saavutada. ma olen kuu aega ainult Schengenist rääkinudki ja korrutanud seda, kui oluline see on, milline suur asi see meie jaoks on ja seda tuleb tugevdada ja mitte nõrgestada. me oleme võtnud väga tõsiselt igasuguseid Schengeni ala peatamise kulujutte väga tõsiselt, me oleme pidevas kontaktis, kontak-, kontaktis Prantsusmaa ja Taani ja Itaaliaga ja üritame tagada kõik eh, omalt poolt selle, et Schengeni reegleid täidetakse. oleme kaalunud ka seda, kuidas eh, Schengeni hindamissüsteemi tugevdada, et juba enne oleks selge, et praegune vastastikuse hindamise süsteem, mis ei ole väga hea süsteem, eh, vahetataks välja Euroopa tasandi süsteemiga loomulikult arvestades ka Euroopa Parlamendi seisukohti, meil peab olema rohkem vahendeid selleks, et abi anda liikmesriikidele, me peame olema soovituste andmisel tõhusamad ja tooma välja väga selgelt selle, et millistel erakorralistel juhtumis, juhtudel Schengeni, Schengeni reegleid võib peatada. nii et äh, olge veendunud, et me anname endast parima selleks, et Schengenit toestada. me oleme veendunud selles, et Euroopa peab seal rohkem osalema, mitte vähem Dublini reeglid on loomulikult sellega seotud, kuid tegemist on samas paralleelprotsessiga. see on aga osa asüülipaketist, mis praegu parlamendis ja nõukogus on arutelul. komisjon omalt poolt on teinud ettepaneku Dublini puhul järgmised et äh, see esimese varjupaigariigi põhimõte jääb paika, kuid mingisugune hädasüsteem tuuakse ka sisse selleks, et seda mehhanismi oleks võimalik hädaolukordades peatada. see on väga äh, suuri vasturääkimisi tekitanud liikmesriikide seal on väga vähe neid, kes seda äh, nii-öelda hädaolukorra süsteemi toetavad. nii et äh, lahendus Kreeka probleemile ei tule kindlasti sealt lahendus oleks sellest, et eh, Kreeka koos eh, üle-euroopalise varjupaigasüsteemi käivitamisega eh, saaks siis kasu sellest koormuse jagamisest, kui kõikidel liikmesriikidel on kohustus varjupaiga taotlejaid vastu võtta. ning komisjoni ja paljude liikmesriikide poolt poolse toetusega läbi viidavad programmid praegu Kreekas ongi juba käivitatud äh, tohutud äh, rahasummad on sinna läinud selleks, et Kreekat aidata selles väga olulises töös, mille eesmärgiks on siis üles ehitada Euroopa seadusandluse kohane süsteem. palju on tehtud, palju on teha. Äh, ja kõike seda tuleb teha muidugi paralleelselt varjupaigataotlussüsteemi alaste aruteludega. suur tänu, ütleb proua president, suur tänu teile, proua volinik, antud vastuste eest ja nüüd edasi küsimused juba volinik Andorile ja siis volinik Haanile. meil on kakskümmend minutit ette nähtud mõlema voliniku jaoks, need, kes meist on siin juba olnud varem, teavad, mis hakkab juhtuma, osad küsimused jäävad vastamata ja esimene küsimus härra Andorile on küsimus number kolmteist härra Teerdenilt globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi tuleviku kohta. proua Peeres täna asendab siin muuseas härra Taardenit. härra Andor austatud parlamendisaadikud, ma olen väga tänulik selle huvi eest, mida te olete üles näidanud Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondile. see on väga oluline äh, aasta fondi tuleviku osas, sellepärast et komisjon kavatseb teha otsuse fondi haldavate reeglite osas ja järgmine eelarveperiood on ka algamas komisjon on viimase kaheteistkümne kuu jooksul läbinud konsultatsiooniprotsessi fondi kõige olulisemate huviosapoolte vahel me oleme eriti tähelepanu pööranud äh, härra Portaši raportile Euroopa Parlamendist äh, paar kuud tagasi sellel teemal. arvestades seni äh, kogetut ja, ja arvestades seda, mis on öeldud konsultatsiooniprotsessi käigus, on meil suur lootus, et tõesti see uus fond nüüd peaks vastama uuele eelarveperioodi lootustele ja lootustele ja lahendab kaks tänast probleemi rahastamise osas. kõigepealt aeg, mis läheb äh, toetuse avamiseks pärast liikmesriigi poolse vastavasisulise taotluse esitamist. väga palju aega läheb taotluse läbivaatamiseks. komisjoni teenistused äh, praegu uurivad võimalusi, kuidas lihtsustada seda taotlusprotsessi, liikmesriigid peaksid, saaksid võib-olla esitada lihtsustatud taotlusi, mis põhjendavad samuti eh, siis eh, eh, abivajadust kuid komisjon peab muidugi eh, saama kinnituse mõlemalt eelarvepädevalt organisatsioonilt. see muidugi jällegi viivitab aega ja just nimelt eh, töövõtjad on need, kes, kes selle all kannatavad, sellepärast et väga paljud liikmesriigid ei, ei soovi ilma selge otsuseta ümberkoolitust näiteks pakkuda. taotlusi esitatakse väga palju fondi ning äh, need summad, mille osas taotlus on esitatud, on viimase kolme aasta jooksul oluliselt suurenenud. see tähendab seda, et järjest raskem on öö, äh, piisavad marginaalid välja arvutada, millele toetuda ta-, ta-, toetuste väljaandmisel. ja seega äh, tuligi aastal kaks tuhat üksteist esimest korda rahade väljamaksmine edasi lükata, sellepärast et lihtsalt makseeraldisi nii kiiresti ei leitud ja te olete kindlasti nõus, et äh, sellest ei ole mingisugust kasu töövõtjatele, kes on tööta jäänud ja kellel on abi vaja täna ja praegu. me peame need lahendused leidma kiiresti ja peame fondi rahastamise mehhanismi kohaldama nende eesmärkidega. praegu on mitmeid erinevaid valikuvariante. näiteks see fond võiks olla Euroopa Sotsiaalfondi osa Äh, või mitte ja sellel võiks olla oma eelarve või siis jälle mitte. komisjon ei ole mitte mingisugust otsust langetanud nende küsimuste lahendamise osas, kuid kavatseme sügisel esitada ettepaneku globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi tuleviku kohta, üritades arvestada siis Euroopa töövõtjate suurimat, kõige suuremate vajadustega ja ootan nüüd siis teie seisukohti. suur tänu, härra volinik! kolm lisaküsimust on eh, soovitud esitada proua Peres kõigepealt. suur tänu, härra president, härra volinik, härra Tardeni nimel tahaksin ma teid tänada selle vastuse eest. me loomulikult toetame igasuguseid algatusi, mille eesmärgiks on kiirendada taotlusmenetlust sellepärast et kui töövõtjatel on äh, abi vaja, äh, kui nad on töökoha kaotanud tänu üleilmastumisele või majanduskriisile, siis neil on abi vaja kiiresti. tahaksin teie tähelepanu pöörata kahele raskusele. esimene on see, et toetuse iseloom töövõtjatele peab olema meie prioriteet, see tähendab seda, et äh, menetluste revisjoni puhul oleme vastu sellele, et äh, üleilmastumine muutub täpselt samasuguseks, äh, üleilmastumise fond muutub samasuguseks näiteks nagu ühtekuuluvusfond või on osa sellest. Äh, meil on väga konkreetsed eesmärgid globaliseerimisega kohanemise fondi puhul ja, ja seega tuleks neile ka eritähelepanu pöörata ja ning me paluksime, et paremini oleks hallatud nende vahendite äh, kasutamine, et seda tehtaks koostöös teiste volinikega, olgu see siis konkurentsi või äh, VKE-de sektoris. suur tänu, härra Huntis, järgmisena palun, teil on kolmkümmend sekundit. suur tänu, härra president, mikrofon palun kõnelejale. selle aasta alguses tõusetus äh, globaliseerimise fondiga Kreeka küsimus, nimelt Kreeka esitas taotluse ja teie ütlesite omalt poolt tollal ei. ja ega see eriti muljet ei avaldanud äh, kreeklastele, arvestades äh, riigi olukorda kui nüüd kuus kuud hiljem esitaksime me uuesti selle taotluse globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi selleks, et toetada kõiki neid, kes üleilmastumise all kannatavad, ähm, kas te siis ütleksite praegu ka ei ähm, või on teil siiski mingisugune plaan olemas? selgitage, miks Kreeka praegu ei ole esitanud taotlust, proua Haakin? suur tänu, härra president, mul oli mul on küsimus ka härra Andorile, aga me ei jõua selle küsimuseni ja ma tahtsin küsida äh, Sotsiaalfondi ja Üleilmastumise Fondi liitumist, aga kui te saate praegu vastata, siis palun tehke seda hindaksin seda kõrgelt ja kui need fondid ühineksid, kas siis ka eelarveeraldised Sotsiaalfondile suureneksid ja lõpuks viimane küsimus puudutab kalendrit, te rääkisite, millised raskused on komisjoni ja eelarvepädevate asutustega. kuidas oleks sellega, kui julgustaks liikmesriike, et kohe, kui nad on globaliseerimise fondi taotluse esitanud, ise hakata rakendama neid menetlusi, millele jaoks nad rahasid paluvad, sellepärast et see tagaks kindlasti selle, et too, töövõtjad ei peaks pidevalt ootama neid rahasid kõnelejal puudub mikrofon kahjuks. austatud president, austatud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel, et arutelude käigus ma kuulsin, et te toetate komisjoni eesmärke meie töös äh, ESF muuta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames tugevamaks äh, ning äh, suutelisemaks paremini toetada neid, keda on koondatud Ehm, seda eesmärki me toetame ka tulevasel perioodil, fiskaalkonsolideerimine on enamuse liikmesriikide mm, päevakorras ja tõepoolest oleks väga hea, kui Euroopa Liidu tasandil ehm, kiiresti ja tõhusalt toetataks neid töötajaid, kes on jäänud ehm, tööta. ja siinkohal ma tahaksin tähelepanu pöörata veel mõningatele eh, avatud küsim-, lahtistele küsimustele. Eh, sotsiaalfondi hallatakse ühise juhtimise raames eh, ning see ei ole kooskõlas eesmärgiga, mis on globaliseerimisega kohanemise Euroopa fondil ja ükskõik, milline nii-öelda formaat ka ei leitakse, Ehm, juhtimise küsimus saab ol-, olema äh, see oluline küsimus, äh, mille põhjal määratletakse tulevane kord. ma ei räägi siin nimest, vaid ma räägin vajadusest luua eraldiseisev fond ja vajadusest pöörata tähelepanu äh, just nende kahe fondi eripäradele. ja nii praegu kui ilmselt ka tulevikus paljud liikmesriigid Äh, leiavad, et, et on võimalik finantseerida programme, äh, mis on abikõlblikud nii Euroopa Sotsiaalfondi raames kui globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi raames. Äh, oluline on see, et Euroopa Sotsiaalfondi toetused jääksid kättesaadavaks kõikidele liikmesriikidele, kellel on vajadus nende järele, kui tekib äh, suuri tööhõivekriise. teine küsimus pööras tähelepanu äh, probleemile, äh, kuidas defineerida, määratleda abikõlblikkus antud määruse raames, see on tõepoolest veel üks küsimus, mida me analüüsime. me peame asja muutma selgemaks, selgust suurendama hetkel laiendatakse nii-öelda seda ajutist määrust, pikendatakse määrust kuni käesoleva finantsperspektiivi lõpuni. ma räägin siin nendest eeskirjadest, mis on võetud kasutusele vastuseks kriisile, majandusfinantskriisile, selleks, et muuta meetmed tõhusamaks, aitamaks töötajaid, keda see kriis on mõjutanud. aitäh! aitäh! nüüd on meil küsimus number neliteist, mille esitajaks on härra Tšuntis, see puudutab kollektiivlepinguid. vabandust, härra Elvot. Ehm, mida te soovite öelda? Eh, kas te ütleksite, president, mitu küsimust te kavatsete veel eh, nii-öelda vastu võtta? nagu ma ütlesin, eh, meil on voliniku jaoks, mõlema voliniku jaoks öö, kakskümmend minutit, ilmselt me jõuame selles voorus küsimuseni viisteist ja teie küsimuse juurde ma võib-olla ei jõua, võib-olla esitate täiendava küsimuse mõne teise küsimuse raames, aga nüüd küsimus number neliteist. austatud äh, president, austatud parlamendisaadikud, äh, loomulikult majanduskriisil on väga suur äh, nii-öelda mm, kulu ja negatiivne mõju kõikidele elanikele aga meie eesmärk ja see toob kaasa ka konkurentsivõime vähenemise ning äh, tasakaalustamatuse, kõik need on suured probleemid, mis tuleb lahendada ja, ja mida ei tohi nii-öelda hullemaks lasta. Äh, memorandumis on äh, teatud tingimused ette nähtud Kreekale ning tingimused on vajalikud selleks, et tagada nii-öelda riigi toimimine. memorandumis välja töötatud meetmed töötati välja kooskõlas Kreeka valitsuse ja parlamendiga, mis tähendab seda, et e, me ei riku lähimuspõhimõtet. Euroopa Liidu põhiõiguste harta toetab minu arvamust. artikkel kakskümmend kaheksa hartas sätestatakse, et organisatsioonide töötajatel kooskõlas Euroopa Liidu seadusandlusega, siseriiklike seadustega ja tavadega on õigus pidada läbirääkimisi kollektiivlepingute üle vastaval tasandil ning huvide konflikti korral astuda kollektiivseid samme selleks, et kaitsta oma huvisid, sealhulgas kasutada streigiõigust. harta artikkel viiskümmend üks ütleb, et harta sätted on suunatud institutsioonidele, asutustele, Euroopa Liidu ametitele, eh, pidades kinni lähimuspõhimõttest ning eh, liikmesriikidel ainult juhu, juhul, kui nad rakendavad Euroopa Liidu õigusakte. Euroopa Liidus sellist konkreetset õigusakti ei ole, mis reguleeriks, millised kollektiivlepingud on ülemuslikud eh, teiste suhtes, kui nad on siis sõlmitud erinevatel tasanditel ning milline on võimalus pikendada kollektiivlepinguid, mis on sõlmitud näiteks filiaali tasandil ja seetõttu kõik need teemad kuuluvad siseriikliku õiguse alla, e, sealhulgas ka Kreekas ning on kooskõlas ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni sätetega. austatud president, austatud parlamendisaadikud, ma usun, et ma vastasin esitatud küsimusele ammendavalt ning ma olen veendunud, et need fiskaalmeetmed ja strukturaalsed meetmed, mis on välja pakutud memorandumis, on hädavajalikud selleks, et Kreeka kriisist välja tuua. selleks, et ja, ja nad on kooskõlas ka lähimuspõhimõttega. aitäh, härra Tšuntis, täiendav küsimus, kolmkümmend sekundit. suur tänu, härra president, härra volinik, mul on väga kahju aga mul tuleb siiski öelda, et teie vastus ei olnud eriti selge. ma olen umbes sarnase vastuse ühele kirjalikule küsimusele teilt juba saanud. kui komisjon tõesti peab lähimuspõhimõttest kinni ja ütleb, et kollektiivlepingud on liikmesriikide pädevuses, siis tegelikult praegu te ju rikkusite seda reeglit. Te nõudsite ju, et meil need lepingud äh, kõrvaldataks. minu küsimus ongi, et kes siis nüüd nõuab, et meilt need kollektiivläbirääkimused ära kaotatakse? kas seda nõuate teie ähm, IMF või kes meile raha andis? tahaksin täpselt teada, kes see nõuab. härra Andor, palun kõnelejal ei ole jälle mikrofoni. institutsionaalne kord, sealhulgas ka palgaläbirääkimiste kord erinevates liikmesriikides mm, on paika pandud ning mm, hädaolukorras erakorraliste olukordade kohta eh, käib poliitika, mille üheskoos töötasid välja Euroopa Liit, et äh, IMF ning liikmesriikide valitsused, äh, kellega, kellest jutt käib. Äh, tõepoolest, lahtiseid küsimusi on, mõned küsimused on tõusetunud nimetatud Euro pluss pakti raames ning me oleme viimastel aegadel kuulnud tõsiseid arutelusid sotsiaaldialoogi, majanduse juhtimise vastaste, vahelistest suhetest, ning, ning sotsiaalpartnerite osast, sealhulgas ka eduki raames. ma ei ütle, et kõik küsimused on saanud juba vastuse ja seetõttu ma näitasingi üles algatust, organiseerides konverentsi, mis käsitles palgaküsimusi, konverents konverentsil on esitatud sotsiaalpartnerid ning kõik sidusrühmad, see leiab aset septembris, seal me siis jätkame arutelusid ning loodetavasti leiame ka õiged vastused. aitäh teile, härra Andor ning viimane küsimus härra Andorile on küsimus number viisteist, mille esitaja on Vilja Blinkevitš-Jute. võib-olla volinik võiks äh, lühidalt vastata ning, ning ka siis täiendavale küsimusele lühidalt vastata. küsimus number viisteist austatud president, austatud parlamendisaadikud, töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidu üks aluspõhimõtetest. tänasel päeval kaupade, kapitali ja isikute vaba liikumine on ühisturu alussambaks ning on andnud oma panuse lõimumiseks Euroopa Liidus viimase viiekümne aasta jooksul. sellel on oluline majanduslik ja sotsiaalne mõõde, tagamaks Euroopa Liidu migranttöötajate lõimumine liikmesriikide ühiskondadesse ja ka nende perekondade lõimumine. töötaja, töötajate vaba liikumise põhimõte annab Euroopa Liidu kodanikele õiguse eh, töö eesmärgil vabalt liikuda ning eh, samas on kaitstud töötajate sotsiaalsed õigused ja ka nende eh, perekonnaliikmete õigused. aasta kaks tuhat üksteist on väga oluline tähtpäev Euroopa Liidu jaoks kaheksa liikmesriiki, kes liitusid aastal kaks tuhat neli, võivad nüüd vabalt töötada kõikides liikmesriikides. komisjon loodab, et need liikmesriigid, kes endiselt on kohaldanud eh, üleminekukorda eh, Bulgaaria, Rumeenia kodanikele, eh, need tõkked kõrvaldavad detsembris kaks tuhat üksteist. üleminekukorra lõppemine tähendab seda, et veelgi rohkem Euroopa Liidu kodanikke saavad nautida ühte Euroopa Liidu aluspõhimõtet ehk vaba liikumise võimalust. see avab suuri võimalusi eraisikutele, kes võivad liikuda sinna, kus on töökohti ja see aitab kaasa ka majanduskasvule ma tean, et töötajate vaba liikumine e, ja liikumise põhimõte on väga südamelähedane ka Euroopa Parlamendile. E, töötajate mobiilsuse raames on koostatud e, raport ning parlamendikomisjonides toimuvaid arutelusid me oleme ka suure huviga jälginud. samas me oleme teadlikud ka sellest, et vaatamata sellele, et suur osa Euroopa seadusandlusest, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist, ei ole aidanud kõrvaldada arvukaid takistusi vaba liikumise teel. Monti raportis üheksandast maist kaks tuhat kümme pakuti välja uus strateegia Euroopa Liidu ühisturule, kus mainitakse, et samas, kus üldiselt on töötajate vaba liikumine juriidilises mõttes olnud edukas, on see õigus, mida on kõige vähem kasutatud vaba liikumise põhimõtete raames seega me peame töötama selles suunas, et töötajate vaba liikumise põhimõtet hakataks tõhusalt ellu rakendama praktikas. Mm, see on mm, oluline selleks, et võidelda diskrimineerimise vastu, mis tuleneb äh, rahvusest. Äh, meil peavad olema vajalikud mehhanismid äh, selleks, et kaitsta kõiki kehtestatud õigusi. komisjoni talitused vaatavad praegu üle Euroopa Liidu seadusandlust, mis puudutab töötajate vaba liikumist äh, vastavalt õigusaktile kuusteist, kaksteist, äh, kuuskümmend kaheksa, parandamaks äh, vaba liikumise seadusandlust ja kui vaja, siis tuleme välja algatusega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. parlamendi toetus vaba liikumise põhimõttele on tulnud väga õigel ajal. me toetame vaba liikumise põhimõtet ning eh, püüame töötada välja meetmed selleks, et seda veelgi tõhustada ja kõrvaldada tõkked, aitäh. proua Blinkevitš, Jute, kui te esitate kolmekümne sekundiga, siis eh, võib-olla härra Andoril õnnestub ka natukene lühemalt vastata sellele küsimusele, sest sööme praegu härra Ando-, Haani eh, aega. suur tänu, härra volinik, teile selle vastuse eest ootame seda uuendatud määrust siis järgmisel aastal aga ma tahaksin teada, milline on teie arvamus järgmises küsimuses, kas komisjon peaks hindama mitte ainult positiivseid aspekte, vaid ka negatiivseid aspekte töötajate vaba liikumist puudutava osas, näiteks äh, selliseid töötajaid, kes on oma riigist lahkunud, kvalifitseeritud tööjõud, kes on ette valmistatud, on lahkunud oma koduriigist selleks, et tööd teha teistes liikmesriikides. kas ei peaks mingisugust fondi luua selleks, et äh, maksta siis kinni nendele liikmesriikidele äh, koolituskulud? suur tänu. noh, jah või ei? härra president, täiesti mõistlik küsimus ja hiljuti meil ongi olnud väga palju arutelusid äh, esimese mai kontekstis selle kohta. ma olen sellest rääkinud näiteks äh, Visegradi riikide ja Läänemere riikide ähm, tööjõuministritega ning oleme rääkinud sellest, et kas töötajate vaba liikumine ei tekita teinekord ka teatavaid pingeid, eriti see puudutab teatuid ametialade esindajaid, kus vaba liikumine ei too kaasa nii-öelda ringrännet, vaid pigem on tegemist ühesuunalise teega. ja kui sellised tendentsid on märgatavad, siis liikmesriikide valitsused peavad ähm, koostama õiged strateegiad äh, koolituse, karjäärivõimaluste, palkade osas, selleks et näiteks meditsiinitöötajad, kes praegu on olnud arutelude keskpunktis, saaksid äh, koju jääda. me järgime probleemi arengut ning räägime selle läbi vastutavate valitsustega, nii nagu ma olen juba ka öelnud suur tänu, järgmised ülejäänud küsimused saavad kirjaliku vastuse, suur tänu härra Andorile ja kõikidele teistele, aga nagu nüüd volinik Haan. üheksateistkümnes küsimus Hans-Peter Martinilt, Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi rahaliste vahendite ümberpaigutamine. kui volinik on valmis, saab sõna ka kohe. suur tänu, härra president suur tänu selle küsimuse eest. kohe alguses tuleb öelda, et äh, tõukefondide jaoks kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani on ette nähtud vähemalt nelisada erinevat programmi, millele on rahastamisvahendid ka leidnud. Need on kokku lepitud regioonidega ja liikmesriikidega, sest et äh, kogu selle protsessi puhul on väga tähtis just finantsperspektiivi alguses liikmesriikide ja regioonidega kokku leppida vastava perioodi programmide osas ning samuti tuleb paika panna, mis üksikute programmide jaoks on tähtis, kui palju rahalisi vahendeid neile eraldatakse. töötatakse välja kontseptsioonid haldamise kohta, juhtimise kohta ja liikmesriigid ja, või siis ka regioonid on need, kes vastutavad programmide koha peal elluviimise eest ja nad vastutavad ka programmide väljavalimise eest, rakendamise eest ning lõpus ka läbiviimise kontrolli eest, vähemalt esimesel tasandil. juba selle perioodi alguses räägiti väga palju energiatõhususest ja uute alternatiivsete energiaallikate kasutamisest ja selle kasutamise toetamisest ning tegemist on tõesti ühe prioriteetse küsimusega regionaalpoliitikas ning äh, see puudutab väga paljusid erinevaid programme, seda neljasada, äh, selle neljasaja erineva programmi hulgas on väga palju selliseid programme ja vastavalt nendele kokkulepetele regioonide ja liikmesriikidega leiti ka vahendid, milleks oli üheksa koma kaks miljardit eurot jätkusuutliku energiapoliitika jaoks, raskuskeskmes siis taastuvenergia ja energiatõhususe parandamine. ning parlamendi otsuse ja nõukogu kaudu mis võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal, lõime me veel ka lisavõimaluse, et kuni neli protsenti regionaalarengu fondi vahenditest äh, võib kulutada taastuvenergia kasutamise ja energiatõhususe parandamiseks just äh, elumajade puhul. üksteist liikmesriiki on siiamaani seda võimalust kasutanud ja Prantsusmaa on olnud eriti innukas selle võimaluse kasutamisel. suur tänu! suur tänu, härra Martin, palun! ärge pange pahaks, äh, härra volinik, aga hakkame nüüd tõsistest asjadest rääkima. minu küsimus on, kas komisjon on valmis paigutama vähemalt kümme protsenti Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi praegusest aastasest viiekümne ühest miljardist eurost ümber taastuvenergia valdkonnas uute elektrivõrkude kiireks rahastamiseks? see, millest te siin kõik rääkisite, oli õige, aga ma ei tahtnud seda teada. väga tähtis on anda sõnum, et jah, me saime aru, jah, me Fukushima katastroofis tegime omad järeldused, jah, me kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia puhul oleme tõesti tõsised saage aru, et meil on vaja Põhja-Saksamaalt äh, elektrit äh, Austriasse tuua ja minu isa töötas äh, soojusenergiajaamades, meil on vaja äh, siin mingeid juhtmeid, kuidas seda tuua, nii et tahaksin teada, kas teie olete valmis seda esimest sissemakset tegema selleks, et neid projekte käima lükata, ma ei taha seda teada, mida teie ametis olnud eel, eel, eelviimane inimene otsustas jah, suur tänu, härra saadik, lugesin väga täpselt teie küsimust ja andsin teile ka väga täpse vastuse, äh, lähtudes nendest reeglitest, mis meil on regionaalpoliitikas paika pandud. ja üks tähtsamaid reegleid on see, et liikmesriikidega koostöös võetakse otsused vastu ja need äh, kokkulepped on sellised, mida ei komisjon ühelt poolt ega ka regioonid üksis ei saa muuta mina isiklikult muidugi tahaksin ja mul oleks väga hea meel, kui juba täna kasutada olevaid vahendeid kasutataks just äh, selleks, et äh, seda äh, probleemi lahendada, ei ole mõtet tõesti pidada konverentse ühes, teises ja kolmandas liikmesriigis, palju parem oleks kohe hakata tegudele ja kasutama neid vahendeid ning järgneva perioodi jooksul kohe kindlasti, kuna taastuvenergia osa on üks suuremaid raskuskeskmeid Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias, vähemalt ma lähtun sellest, võime me olla kindlad, et selle valdkonna jaoks nähakse ette rohkem finantsvahendeid, seda ka regionaalpoliitika valdkonnas. ja seda kohe kindlasti koostöös volinik Oettingeriga, on meil võimalik leida investeeringuid ka taristutesse ja üle-euroopalistesse võrgustikesse energiavarustuskindluse tagamiseks. kui meil on praegu regioone, mis juba kasutada olevatele vahenditele soovivad vahendeid ümber tõsta, siis me oleme kohe kindlasti väga avatud sellele võimalusele või vähemalt äh, tõsiselt selle üle läbi rääkima, aga nagu öeldud, komisjon ühepoolselt ei saa juba sõlmitud kokkuleppeid muuta. suur tänu! järgmine küsimus number kakskümmend, mille esitas proua Jensen, struktuurifondides tehtavate maksetega seotud eesmärkide täitmine ja härra volinik, teil on sõna. proua rahvasaadik suur,, suur-suur tänu selle küsimuse eest mis puudutab maksetega seotud eesmärkide täitmist järgneval ajavahemikul tahaksin viidata nendele reeglitele, mis kehtivad, nimelt ülemmäär on paika pandud, ehk siis, et meil on reegel, mis ütleb, et igas liikmesriigis on ainult üks kindel summa, mis lähtub riigi SKT-st, mis on siis ette nähtud regionaalpoliitikaks. ja iga-aastased toetused ei tohi seda lage, seda ülemmäära ületada järgneva finantsperspektiivi perioodi jaoks peaksime kohe kindlasti mõtlema, et kas see ülempiir on õigustatud, kas meil on siin selles valdkonnas vaja teha kohandusi selleks, et olukorda parandada. mis puudutab eesmärkide täitmist, siis äh, viies ühtekuuluvusraport ja eelarve ülevaatamine näitas väga hästi, et meil tuleb programmide tõhusust rohkem jälgida ja järgnevas ajavahemikus oleme me ette näinud ka erinevaid äh, stiimuleid. komisjon on ühtekuuluvuspaketti välja töötamas äh, aastateks pärast kaks tuhat neliteist, mis äh, puudutab metodoloogilisi probleeme mitmeaastate programmide kontrollimisel, sest sellest olen ma juba väga palju rääkinud. Äh, üle poole Euroopa Liidu eelarvest äh, on vahendid, mis on mõeldud mitmeaastastele programmidele ja kontrollikoja kontrolliraportid äh, eelarvemaksete viivituste kohta on tegelikult alati mõeldud ainult selle ühe vaatluse all oleva aasta jaoks ja sellepärast ongi meil need metodoloogilised probleemid, sellepärast et regionaalpoliitikas on meil umbes kolm erinevat auditeerimistasandit, iga-aastased kontrollikoja raportid, aga juba pärast esimest, mis toimub juba esimesel auditeerimistasandil ja otse loomulikult on mitmeaastate programmide puhul esimese auditeerimistasandi puhul vigade määr suurem kui viimase auditeerimistasandi puhul. sellegipoolest äh, koos proua Hübneriga äh, ja koostöös parlamendiga töötasime me välja rahastamisplaani, mis on olnud vägagi tõhus. ja üks meetmeid oli ka just see, et äh, peadirektorid tasandil makseid tegemine peatati kuni pooleks aastaks. seda meedet näiteks eelmisel aastal kasutati üle viiekümne korra ja kõik need maksete peatamised äh, mingil hetkel äh, jällegi kõrvaldati, sellepärast et äh, kriitik olulised küsimused lahendati. nii et arvestage alati vigade määra ja seda, et regionaalpoliitika on selline mitmeaastane, et me oleme nagu lumetõukajad, meil on suured logistilised probleemid, igapäevases praktilises elus tuleb meil kontrollida, kas meie programmid tõesti ka toimivad, millised on probleemid ja mis puudutab riigihankeid, siis need tekitavad alati äh, probleeme liikmesriikides, regioonides, äh, näiteks äh, seitsekümmend protsenti on veamäär meil praegu kalandus, regionaalpoliitika osas volinik Barnier'ga oleme me üritanud seda süsteemi parandada selleks, et meil oleks võimalik ka siin vigade määra vähendada nii et me tõesti üritame selles valdkonnas oma kodutöö ära teha ja reageerida siis vastavalt arenevale olukorrale. suur tänu, proua Jensen, palun lisaküsimus. Äh, aitäh, tahaksin tänada volinik Haani suurepärase vastuse eest, mis näitab, et äh, probleeme võetakse tõsiselt ja meie riigid on seisnud silmitsi majanduskriisiga ja seetõttu on riikidel kaasfinantseerimisrahastust ka raskem leida ning sellest ka minu küsimus, kas sellega arvestatakse tulevases mitmeaastases finantsraamistikus ning üleüldises planeerimises ja kas toetus, kui, kui tulemuseks on regioonide areng, kas neid tulemusi on siis näha? ja kas komisjon kavatseb eesmärgide täitmise kontrolli kuidagi tugevdada, et, et vaadatakse, et need projektid on ka tead, tõesti arengut kaasa toonud. aitäh, volinik. palun. ja suur tänu, proua saadik, rahvasaadik, meie eesmärgiks on tõesti järgneva programmiperioodi jooksul tõukefondide poliitikat Äh, kohandada võimalikult palju Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. ehk et meil on kesksed eesmärgid, meil on prioriteedid ja Neid tuleks kohandada vastavalt regioonide vajadustele ja eripärasustele ning regioonide ülesandeks on põhimõtteliselt nagu mõned menüükaardid siis oma prioriteedid välja valida, mõned üksikud siis, eriti just siis, kui me räägime regioonide konkurentsivõimest. aga siis hiljem ka meie komisjoniga väga realistlikult siis ja aga ka ambitsioonikalt mõõdetavad eesmärgid paika panna, meiega nende osas kokku leppida. ja seda siis partnerlus- ja investeerimislepingu raames nii et me perioodi jooksul saaksime väga täpselt kontrollida, kas ühiselt paika pandud eesmärgid on täidetud, võib-olla isegi ületäidetud või kui neid eesmärke pole saavutatud, siis meil on ka võimalus üheskoos vaadata, mis olid need põhjused, miks ei olnud võimalik eesmärke täita, kas tegemist oli siseprobleemidega või välismõjud ei lasknud programme lõpetada ja võib-olla siis me saame ka võib-olla kohati tagasiulatavalt äh, reageerida olukorrale ja midagi ette võtta. nii et niimoodi on meil võimalik minu arvates vägagi kvalitatiivselt järgneva finantsperspektiivi ajavahemikus ka regionaalpoliitikat edasi arendada. suur tänu, härra volinik, nüüd äh, härra Lavie küsimus, proua Tikkau, ma vabandan äh, Teie olete esitanud küsimuse, mis nõuab väga üksikasjalikku vastust ja kuna meil on aeg piiratud, siis ma kardan, et teie küsimusele tuleb vastata kirjalikult ja see, sellega lõpetame me küsimuste vooru, suur tänu kõigile!